All right, good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome to our foreign pärastlõunat meie välisasjade komisjoni koosolekuga alustame nüüd kohe, sest oleme juba viisteist minutit hiljaks jäänud. kõigepealt päevakorrapunkt number üks, päevakorra kinnitamine. annan teile teada, et päevakorrapunkt number kuus, järgmine mitme aastane finantsraamistik, selle vaatame läbi enne päevakorrapunkti number viis ehk äh, enne Süüria küsimust. kui te pole sellele vastu, siis on päevakord kinnitatud muudetud kujul. Läheme nüüd edasi esimehe teadaandjad, teadaannete juurde ei ole mul neid ühtegi, kui teil ka pole, siis läheme edasi päevakorrapunkti number kolm juurde koosolekute protokollide kinnitamine, meil on siin neljateistkümnenda septembri koosoleku protokoll, kas kellelgi on selle kohta märkused, ei ole, siis läheme edasi, päevakorrapunkt number neli, ülevaade Ahveti ja Troa komisjoni missioonidest ÜRO Peaassambleele, kui käidi siis äh, seal kolmkümmend kuni kolmkümmend üks oktoober kaks tuhat seitseteist ja räägime ka Ahveti ja Sede komisjoni missioonidest Washingtoni ja Norfolki, mis toimusid kolmekümne okto-, kolmekümnenda, esimesest oktoobrist kuni kolmanda novembrini. esimene Äh, visiit toimub siis iga-aastaselt Ahveti ja Troa koostöös. ja New Yorgis rääkisime me põhiliselt äh, konfliktide ennetamisest, migratsioonist, äh, kliimamuututest, rahu tagamisest. kohtusime Antonio Guterresiga äh,, Üldassamblee uue juhi Miroslav Laitsakiga, samamoodi ka poliitiliste küsimuste ja rahuvalvamisoperatsioonide osakonna juhi ja samamoodi ka arenguprogrammi juhtidega, muuhulgas siis. me tõime välja Euroopa Liidu suure toetuse reformidele, mille on käima lükanud Antonio Guterres, tõime välja ka selle, et ÜRO mängib väga tähtsat rolli Äh, multilateralismi tagamisel ja üldiste reeglite ja väärtuste hoidmisel. Äh, siis kutsusime Miroslav Laitsakiga Ahveti koosolekule kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta esimesel äh, kvartalis siis käisime ka NATO Allied Command Transformationit vaatamas, rääkisime väga palju Euroopa Liidu NATO kokkulepetest, hübriidohtudest, küberkuritegevusest ja ka teistest küsimustest ja peale selle käisime ka USA äh, mereväebaasis Washingtonis äh, kohtusime kongressi kolleegidega, kus me keskendusime ilmselgelt Iraanile, arvestades äh, Äh, viimaseid äh, sündmusi ja samamoodi ka Euroopa Liidu USA äh, suhetest. kohtusime ka Kaitseministeeriumi esindajatega ning ka teiste ministeeriumite esindajatega rääkisime Atlandi-ülesest koostööst ja ka praegusest olukorrast Lääne-Balkani riikides. lühidalt siis sellest, see oli minu kokkuvõte ja nüüd annaksin sõna visiidil käinutele ja kõigepealt saab sõna TROA komisjoni esime-, allkomisjoni esimees härra Panseri, palun. Grazie, president. suur aitäh. ma olen nõus teiega selles osas, et äh, mis puudutab inimõiguste alakomisjoni visiiti, siis see oli huvipakkuv, kohtusime väga äh, meil olid väga tähtsad kohtumised, väga huvipakkuvad. ja meil õnnestus äh, põhjalikult arutada erinevaid küsimusi, rännet äh, kuni inimõigusteni välja. nagu te ütlesite, paljud neist kohtumistest puudutasid äh, ÜRO reformi tegelikult ja täpsemalt seda, kuidas ümber korraldada ÜRO sisemiselt kuidas muuta see masinavärk paremaks, nii et ekspans-, ekspansiivsemad poliitikad äh, läbi viia ja selleks, et äh, ÜRO saaks üle oma usaldusväärsuse kriisis ka rahvusvahelisel tasandil. kohtusime ka inimõiguste kõrge volinikuga. ma usun, et siinkohal on oluline sellest ka rääkida, sest et äh, see annab aimu, kuhu suunas äh, töötatakse. välja tuli see, et kolm sammast, millele toimib ÜRO, on äh, muidugi mõista areng, rahu tagamine ning inimõigused. me küsisime, kui palju rahastatakse kolmandat sammast Äh, siis vastuseks oli kolm protsenti, nii et põhimõtteliselt see on nüüd küll selline väike habras sambakene, võttes arvesse, kuivõrd keerukas on see tegevus, mida ÜRO selles valdkonnas läbi viib. ma usun, et meie ja ka nende jaoks oli selge, et on vaja rohkem äh, investeerida sellesse valdkonda ja samuti rääkisime sellest, et tuleks välja töötada protokoll eh, siis meie alakomisjoni ning ÜRO vastava institutsiooni vahel selleks, et me saaksime paremini edasi töötada inimõiguste valdkonnas ning eh, vaadata, millised on ka tuleviku väljavaated. ma arvan, et sellest võiks saada vägagi oluline instrument, mis võimaldaks meil siis objektiivselt äh, välja töötada need tingimused, mis on vajalikud selleks, et inimõiguste valdkonnas edasi töötada maailma tasandil. igastahes Euroopa Liit on valmis panustama sellesse töösse. tahaksin seega toonitada Ahveti ja Troa head koostööd, samuti see külaskäik on kindlasti vägagi kasulik meie töö jaoks, aitäh! Grazie The... suur tänu ja nüüd fraktsioonide esindajad, kõigepealt Michal Kaaler, palun. Ja, oh, moment, we... üks hetk, kas kõigepealt räägime New Yorgist ja siis Washingtonist, minugi poolest, ütleb härra Kaaler. vabandust selle segaduse pärast, kes tahab New Yorgist veel rääkida, palun, Eugen Freund, palun. Yeah, very brief, I think it was a very hästi lühidalt, ma arvan, et meie kohtumine oli väga konstruktiivne, mulle avaldas väga palju muljet arutelu Jeffrey Weltmaniga. tema on siis kantsler, kes tegeleb poliitiliste küsimustega rääkisime põhimõtteliselt kõikidest nendest küsimustest, millega ka meie siin tegeleme, Ukraina, Süüria, Liibüa mind üllatas, ilma et ma nüüd tsiteeriks teda, et ta on optimistlikum kui meie Liibüa küsimuses, ähm, selles, mis seal siis toimub, Balkani riigid, Bosnia ja Hertsegoviina on tema jaoks sealses piirkonnas kõige suuremaks probleemiks ja ma arvan, et ka meie arvame nii Ukrainas on palju ära teha, eriti mis puudutab viimaseid sündmuseid ja Venemaa ettepanekut lubada rahuvalvajaid äh, Ukrainasse ja me ei tea, kas seda siis tehakse või mitte. Jeemen. minu arvates oli väga huvitav see, et ta ütles, et äh, Saudi Araabia on huvitatud sõja lõpetamisest, meie küll ei ole mingeid selliseid märke näinud, aga võib-olla tal on äh, paremad allikad kui meil. ma arvan, et äh, see võtab väga hästi kokku selle, mis oli ka väga huvitav meie aruteludes ja tuli eriti välja just äh, kui me kohtusime ÜRO peasekretäriga, ta nimelt ütles, et Euroopa Liit on kõige tähtsam tegur äh, killustunud maailmas ja et Euroopa Liit äh, on stabiilsuse tagajaks ja ma arvan, et see on meie jaoks äh, väga tähtis info. aitäh ja Jo Lainen New Yorgi kohta, aitäh! aitäh, härra esimees, jätkan sealt, kus Eugen Freund lõpetas. ma arvan, et New Yorgi kohtumisel kõik nägid, kui tähtis on Euroopa Liit ÜRO jaoks. eriti just praegu, kus olukord uue USA valitsusega on väga ebakindel, kus räägitakse kärbetest ja lahkumistest. ÜRO-l on vaja abi, toetust ja ÜRO on tänulik, et Euroopa Liit ähm, on siiamaani olnud äh, toetuse andmisel kindlaks tugevaks sambaks. rääkisime ka Hiinast ja sellest, et Hiina muutub tugevamaks ÜRO sees, on paremini organiseerunud, osaleb äh, rahuvalveoperatsioonides ja ka rahaliselt äh, toetab rohkem, mis on ilmselgelt hea ÜRO-l ei ole vaja mitte ainult toetust, vaid ka reforme. mind ikka tõesti šokeeris see lõunasöök, mis meil oli, kus räägiti siis äh, sellest, et mitte keegi mitte kedagi ei usalda, et valitseb täielik usaldamatus Äh, ülevalt alla ei usaldata kedagi ja alt üles samuti mitte, ka horisontaalsel tasandil mitte, nii et ÜRO on takerdunud ilmselgelt sisemistesse probleemidesse ja peasekretär soovib neid nüüd kõrveldada oma reformi ettepanekutega. soovime talle palju edu selles töös ja ta ütles ka, et üldassamblee peab teda toetama, et meil on ÜRO-s plokid, mis on tihti lepitamatud, ei ole valmis läbi rääkima ja muudatusi ellu viima. me tõesti peame nüüd lootma, et sõnum on liikmesriikidele kohale jõudnud, sest ÜRO ei saa jätkata veel viis või kümme aastat, nii nagu siiamaani ÜRO tegevusvõime on vähenenud, ta ei ole võimeline konflikte lahendama ja ka uusi programme käima lükkama. uute programmide puhul avaldas äh, mulle muljet UNDP direktori Achim Steineri töö tegemist on tõesti suurepärase mehega, tunnen teda juba sellest ajast, kui ta Euroopa Keskkonnaagentuuris töötas ja ta näitab väga hästi, kuidas ka väheste vahenditega on võimalik väga tõhusat äh, arengutööd teha nii Aafrikas kui ka teistes riikides. peale selle tuleks siin välja tuua ka seda, et ÜRO ei suuda kõike teatud valdkondades üha vähem ning üha rohkem peavad äh, kaasa aitama piirkondlikud äh, tegijad ja siin just tuleb välja tuua Saheli piirkond ja äh, Saheli alune piirkond, kus äh, ikka ja välja, ikka ja jälle tuuakse välja Aafrika Liitu ja Aafrika Liidu toetust. mainiksin, et äh, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal on viis Euroopa Liidu liikmes, Euroopa liikmesriiki ähm, julgeolekunõukogus esindatud, peale selle on ka peasekretär ähm, eurooplane, samamoodi nagu ka üldassamblee juht, nii et me tõesti peaksime arvestama selle jõudude äh, koondumisega ja seda ära kasutama. aitäh, kas on veel kommentaare New Yorgi kohta? Helmut Scholz ka New Yorgi kohta, palun, jah? ja aitäh! mina tahan tänada ta kolleegide antud info eest. ma tõesti arvan, et on väga tähtis väga tähelepanelikult ÜRO tööd jälgida. meil kahjuks seekord jällegi ei olnud võimalust visiidist osa võtta ja sellepärast on mul kaks küsimust, millele võiksime tähelepanu pöörata ja võib-olla arutelu käigus siis ka vastata. Te rääkisite sellest, et on vaja ÜRO-d reformida. ma arvan, et me kõik oleme nõus sellega, et kui äh, ÜRO tegevust ei reformita, siis on meie tulevik väga tume, eriti just rahvusvahelisel tasandil. ja just sellepärast tahaksingi nüüd teada ja tean, et on kolleege, kes samas suunas mõtlevad ja töötavad, ehk et kuidas me saaksime tugevama demokraatliku nii-öelda peegli sisse viia nii liikmesriikide parlamentides kui ka ühiskondades. kuidas me saaksime seda teha oma vastutusvaldkonna selleks, et näidata, kui tähtis on ÜRO reformimine ja nende reformide käimalükkamine, et ei piisa sellest, et me igal aastal tõdeme, et on vaja reformida, aga mitte midagi ei tee. ja teiseks põgenikud ja pagulasprobleem millist rolli mängis äh, pagulasprobleem aruteludes New Yorgiga? hästi, kas on veel küsimusi New Yorgi visiidi kohta? kui ei ole, siis äh, tõmbame otsad kokku. mis puudutab reformi, on tõesti väga kahju, et meie raportööri Andrei Kovatševi ei ole kohal. kas on lugu selline? Andrei Kovatšev on ju meie raportöör ja raporti viimases versioonis on ju koos variraportööridega välja toodud ka ettepanekud ÜRO reformi kohta ja teiseks äh, migratsioonipoliitika mängis põhimõtteliselt kõikides aruteludes keskset rolli, oleks olnud ka üllatav, kui see nii poleks olnud. eriti just Achim Steineriga räägime sellest, mille ta mainis ka Jo Lainen. kas te soovite midagi öelda demokratiseerimise kohta? Joolainen, jah. ÜRO tegeleb praegu põhimõtteliselt ainult iseendaga. see reform äh, keerleb tõesti ÜRO institutsioonide ümber, nii et tegemist on nii-öelda majasisese reformiga. see, mida Helmut Scholz nüüd küsis, et kas me saaksime uue hoo sisse lükata nendele reformidele, kui me tõuke annaksime väljaspoolt ja mina New Yorgis nägin, et see on küll üks paras pähkel, see ÜRO reformimine. aga ma tõesti arvan, et äh, maailma üldsus, kodanikuühiskond, aga ka parlamendid peaksid ÜRO-le suuremat tähelepanu pöörama. meil on ainult üks ÜRO, meil ei ole neid rohkem. isegi kui olukord seal on väga raske, me ei saa endale lihtsalt mingit äh, alternatiivset või ersatsuunut äh, luua ja me tõesti peame tegelema ÜRO-ga, me oleme seda ka teinud, nii välisasjade kui ka inimõiguste allkomisjon, aga meie tööd tuleb veelgi tõhustada äh,. Ahim Steiner ütles, et et äh, ukse ees on ka ÜRO seitsmekümne viies sünnipäev nelja aasta pärast äh, ja selleks võiks endale suuri eesmärke seada ja Antonio Guterres, kas äh, siis kilbil või kilbita tuleb nendest reformidest välja ja siis saaks edasi käima lükata ka järgmise reformipaketi. esimees, jah, ma kohe alguses ütlesin, et seitsmekümne teise üldassamblee juhi härra Laitšaki kutsusime välisasjade komisjoni ette järgmise aasta esimeses kvartalis ja temaga on meil võimalik just nendest küsimustest rääkida. ja tahaksin toonitada ka seda, mida Jo Lainen just äsja ütles. tõesti, praegusel hetkel on meil suurepärane võimalus, sellepärast et äh, peasekretär, üldassamblee juht ja viis viieteistkümnest Julgeolekunõukogu liikmetest on Euroopa Liidust, mis tähendab seda, et ÜRO ajaloos on olnud väga harva sellised olukorrad, kus Euroopa on nii hästi esindatud. on täiesti selge ja Antonio Guterres tegelikult toonitas ka seda, et Ü Euroopa Liit on ÜRO jaoks väga tähtsaks partneriks just reformikavade läbiviimisel Oigen Freund järgmisena. jah, ainult üks lause, mis puudutas äh, pagulaspoliitikat, kuna härra Scholz tõstatas selle küsimuse. jah, muidugi me rääkisime sellest kogu aeg, põhimõtteliselt äh, kõikides kohtumistes, äh, aga kõige tähtsam oli vast see arutelu, kui me rääkisime üldassamblee juhiga, kes ütles, et meie edu mõõdetaksegi vastavalt sellele, kas meil õnnestub see probleem ja ma ei usu, et ta ütles lahendada, vaid ta ütles, et kas meil õnnestub see probleem kontrolli alla saada. nii et seal on väga suur vahe, kas lahendada või kontrolli alla saada, aga on täiesti ilmselge, et äh, üritatakse siis kontrolli alla saada probleemi, mis puudutab meid kõiki ja puudutab väga palju ja ta ütles ka, et me ei tohi läbi kukkuda. et me tõesti ei tohi läbi kukkuda ja ma arvan, et on täiesti selge, et me kõik jagame seda seisukohta. aitäh, nüüd läheme Washingtoni juurde ja Mihhail Kaaler, palun, Rahvaparteist. aitäh! tagasi vaadates tahaksin öelda järgmist. kõige suurema bossiga me ei kohtunud, aga sellegipoolest oli tegemist väga toreda, konstruktiivse ja eduka visiidiga. ja pea kõikide küsimuste puhul me nägime, et meil on väga palju ühist. Iraani puhul tuli see väga selgelt välja, ütlesime kongressi mõlemale kojale kui ka sise- ja välisministeeriumitele, et me ootame, et USA peab kinni tuumalepingust, mis Iraaniga sõlmiti. ja teistes küsimustes, nagu näiteks inimõigused, mõju kogu piirkonnale, see, mis Jeemenis toimub, seda kõike tuleb jälgida tuleb neid probleeme lahendada dialoogis äh, siis äh, Iraaniga, nii et kaasatud on ka USA. vabariiklased, kellega me kohtusime, ka nemad ei olnud nüüd sajaprotsendiliselt sellele vastu, sellele lepingule. Nad lihtsalt leidsid, et see leping on halb, aga mulle jäi küll mulje, et äh, Nad tõesti said aru sellest meie argumendist, et on siiski parem, et meil selline leping on. ja et me saame siis selle lepingu kaudu kontrollida ja jälgida seda, mis Iraanis toimub. mulle meeldis ka väga igal pool kuulda seda, et kui Euroopa Liit julgeoleku ja kaitsepoliitikas midagi teeb, siis me ei ole mitte ainult sellele vastu, vaid me toetame. minu arvates oli see ka väga positiivne märk ja see tuli ka väga selgelt välja. et me oleme praegusel hetkel Euroopa Liidu samba, sammast tugevdamas ka NATO koostöös ja väga tähtis on siis koostöö. ja ka Põhja-Korea puhul jäi mulle mulje, et äh, USA jaoks diplomaatiline lahendus on siiski esimene lahendus ja et kui meile selgitati, et kui president siin karme sõnu kasutab, siis ta teeb seda ainult selleks, et Kim Jong-unile muljet avaldada, et ei ole mõtet siin diplomaatiliselt ilusaid sõnu teha nii et tegelikult kohtumine Kaitseministeeriumi esindajatega oli tõesti väga huvitav, sest nad ütlesid, et meie oleme tõesti viimased, kes toetavad sõda. ja kui Kaitseministeerium seda ütleb, siis ma arvan, et ka see on tegelikult väga konstruktiivne lähenemine ja näitab, et eelistatakse siiski diplomaatilisi teid ja kanaleid. nii palju siis sellest, nendest kolmest kõige tähtsamast küsimusest. aitäh, järgmisena Knut Fleckenstein, palun aitäh, härra esimees, ma ei hakka kordama kõike, mida Mihhail Kaaler just äsja ütles. olen kõigega nõus meil tõesti tõstatati väga palju erinevaid küsimusi ja probleeme, eriti just ähm, äh, äh, välisministeeriumiga, mis puudutas äh, siis äh, laheriike, terrorismivastast sõda, ähm, terrorismivastast võitlust äh, ja nii edasi teiseks Iraan. siin tuleb ähm, väga selgelt öelda, et meile avaldas muljet, äh, meile, vabandust, ameeriklastele avaldas muljet see, et kõik fraktsioonid äh, vähemalt Iraani küsimuses olid ühel nõul. me ei varjanud, et Iraaniga on terve rida probleeme ja et nende probleemidega tuleb tegeleda, aga et sellest lepingust tuleb kinni pidada. ja et ükski parlamendifraktsioon ei sea seda kahtluse alla ja ei soovi ka tuumalepingu kahjustamist. nüüd ameeriklastelt kuulsime kolme erinevat vastust. kõigepealt nad ütlevad, et no president ei taha seda ja sellepärast pole ka kindel, et me saame sellest lepingust kinni pidada. aga selle kõrval oli ka selliseid arvamusi, mis pigem ühtivad meie omadega või siis tuli välja täiesti kolmas erinev vastus, mis on vägagi öö, läbi roosade prillide vaadatud, nad nimelt ütlevad, et äkki kuidagi lisaprotokollide kaudu on võimalik seda tuumalepingut parandada. aga mitte keegi, ja minu arvates oli see tähtis, mitte keegi ei seadnud kahtluse alla seda, et ähm, Iraan täidab lepingutingimusi. ja viimane punkt minult, äh, kõigepealt suur tänu, härra McAllister, teile ja ka sekretäriaadile selle visiidi väga hea ettevalmistuse eest, sest on täiesti selge, et sekretäriaadil oli väga palju tööd ähm, selle visiidi korraldamisel ja teiseks tahan väga ettevaatlikult tõstatada veel ühe küsimuse, mida võib-olla laiendatud juhatuses ähm, saaks rääkida. väga paljud liikmed käivad USA-s ja see on väga hea, sest meil on vaja väga palju kontaktisikuid ja peame olema pidevalt ühenduses. aga me peame nüüd kuidagi leidma viisi oma töö koordineerimiseks äh, see reis oli väga hea ja kasulik, aga ta oleks olnud veelgi parem, kui me oleks omavahel tööd ka, äh, koordineerinud. ja sellepärast ma arvan, et ilma, et siin kellegi peale viha pidada, tuleks meil veel sellest äh, juhatuses rääkida, laiendatud juhatuses, siis ma arvan, et see oleks tähtis. suur tänu, kolleeg Fleckenstein, paneme selle punkti kirja. kui teeme kokkuvõtte, siis äh, Äh, missiooni kohta Washingtoni. kas on veel sõnavõtusoove? ei ole, siis annan lihtsalt nii palju veel teile teada, et eile oli mul võimalus kohtuda Federica Mogheriniga, vabandust, äh, me rääkisime telefonitsi, ma rääkisin, mida me Washingtonis nägime. tema on sellel nädalal Washingtonis ja räägib just seal Iraanist, räägib nendest küsimustest ka asepresident Mike Pence'iga ja ma tegin talle selgeks, et meie mulje oli, et äh, USA reaktsioon oli pigem positiivne, nad äh, mõistsid meie lähenemist ja neile avaldas mulje, et see, et tõesti et äh, Iraani küsimustes kõik fraktsioonid on ühel seisukohal ja tavaliselt see ju parlamendis nii ei ole. ja neil oli hea meel näha, et tegelikult väga paljudes poliitikavaldkondades äh, oleme ka meie kriitilised, aga me lihtsalt leiame, et see läheb kaugemale äh, meie praegusest mandaadist, nii et tõesti kõrgele esindajale andsin ka infot selleks, et tema saaks ennast ette valmistada oma visiidiks. kui rohkem sõnavõtusoove ei ole, Eugen Freund, ma ei taha, et siin jääks nüüd mulje, et mis puudutab New Yorki ja New Yorgi osa, et me ei oleks äh, rahul olnud, sellepärast ütlen ka mina veel kord, et meie tõesti leidsime, et see visiit oli väga hästi ette valmistatud, väga hästi läbi viidud, nii et suur-suur tänu korraldajatele suur tänu, suur tänu nende kiidusõnade eest ja anname need kiidusõnad siis sekretäriaadi töötajatele edasi, nii välisasjade kui ka inimõiguste allkomisjoni sekretäriaatidele. hästi, kui rohkem sõnavõtusoove ei ole, siis läheme nüüd päevakorrapunkti number kuus juurde, millest sai just äsja päevakorrapunkt number viis kolleegid, arutame nüüd parlamendi ettepanekut mitmeaastaseks finantsraamistikuks pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, see on muidugi väga tähtis teema, meie komisjoni prioriteedid äh, on siin väga olulised, mis puudutavad välistegevust, kaasa arvatud laienemine ja naabruspoliitika ja sõna saab meie raportöör härra Panseeri. suur aitäh! selle arvamusega peaks äh, Välisasjade komisjon siis andma soovitusi eelarvekomisjonile tulevase mitmeaastase finantsraamistiku jaoks äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend. praegusel väga ebakindlal ajal, mil me seisame ees ennenähtamatute äh, Äh, väljakutsetega ja eriti veel pärast aastat kaks tuhat kakskümmend on väga keerukas äh, tulla välja mõtetega, aga Rooma deklaratsioonist siiski mõningaid mõtteid tuli nii äh, suuremate kui väiksemate probleemide kohta. siin lühikeses arvamuses paneme rõhku kolmele peamisele punktile, eelkõige sellele, et tuleb tõsta vahendeid välistegevuse jaoks ning eesmärgiks peab olema muuta meie ühine välispoliitika üheks äh, peamiseks Euroopa Liidu äh, funktsiooniks, ehk siis äh, me peame eelkõige rõhku panema arenguabile, inimõiguste edendamisele ja õigusriigi toetamisele. samuti peame toetama terrorismivastast võitlust, halva valitsuste vastast võitlust, aitama kliimamuutuste vastases võitluses kaasa ning aitama äh, loodusõnnetuste tagajärgi likvideerida. teiseks peab meil olema rohkem paindlikkust ja see tähendab seda, et meil peab olema võimalik kasutada erinevaid vahendeid selleks, et ettenägematuid olukordi lahendada, aga me ei tohi seeläbi ohtu seada äh, pikaajalisi eesmärke ning vähendada teisi fonde. mis puudutab usaldusfonde, siis äh, Aafrika riikidega ning äh, Türgiga sõlmitud kokkulepet tahaksin äh, üle korrata, et neid fonde ei tohiks rahastada seeläbi, et vähendatakse teisteks tegevusteks mõeldud vahendeid ning samuti peab siin läbi viidama Euroopa Parlamendi poolt pidevat eelarve kontrolli kuna ruumi palju ei olnud, siis ei olnudki mul võimalik midagi suurt siia enam lisada. tahtsin tegelikult eh, tahan tegelikult ka muudatusettepanekutega teksti veel parandada, kutsun üles ka teisi fraktsioone samuti toimima kahekümne kolmandaks eh, novembriks kella üheteistkümneks on vaja need esitada, palun. Thank you, Mr Panseri. tänan, härra Panseri. ja kuulame nüüd ära variraportööride kommentaarid. Kristjan Preda helistas mulle täna hommikul ja palus, et ma loeksin ette tema avalduse ja seda ma hea meelega ka teen. seal kirjutas ta siis järgmist. esiteks tahaksin väljendada kahetsust, et ma ei saa osaleda esimesel arutelul järgmise finantsraamistiku üle, see on meie komisjoni jaoks igati õigeaegne ja meie hääl peab olema kuuldav nendel kõnelustel finantsraamistik on oma piiranguid näidanud eelmistel aastatel ja on selge erinevate kriiside valguses, et ei ole piisavalt vahendeid Global Europe äh, jaoks ning seepärast olemasol- ja olemasolevad paindlikkusmehhanismid paradoksaalselt ei ole olnud piisavalt paindlikud. Need on peamised sõnumid, mille oma arvamusega peame saatma ja on väga peal näha, et Antonio Panseri raportöör on sama meelt me ei saa väita, et me lahendame naabruse kriisid, kui meie poliitiliste ambitsiooniga ei kaasne piisavad ressursid. lisaks välistegevus, kaasa arvatud kaitsemõõde, sellel ei ole mitte ainult suur potentsiaal Euroopa lisandväärtuse jaoks, peame selgelt edukamalt olema välisjulgeoleku ja rahu tagamisel, kui me kombineerime ressursid keskendumine Euroopa Liidu eelarvele ning nendele instrumentidele, mis annab lisandväärtust, ma arvan, on meil ka, annab meile rubriigi nelja ja suurendab see jaoks piisavad argumendid. meil on, meil on vaja piisavalt paindlikkust seitsmeks aastaks, kuivõrd tekivad ettenägematud juhtumid ja peame suutma reageerida. pagulaskriis on tõsise surve alla seadnud meie eelarve, eriti Global Europe'i rubriigi ja see näitab, et meil ei ole järje, meil ei ole pidevat kriisireservi, millele toetuda ning lõpetuseks tule, peame rõhutama ka seda, kui oluline Euroopa Liidu eelarve ühtsus ja tuleb võimalikult väljend, vältida mui- mu,, eelarveväliseid instrumente. kolm sõnumit meie poolt ja ma arvan, et meil saab olema raportööriga väga hea koostöö, et meil saab olema sõu-, jõuline sõnum meie komisjonilt algavatele kõnelustele. Kristjan Preeda. ja nüüd uue nimel proua Lösing. Äh, ja, jah, suur tänu, teen lühidalt. nagu te teate, meil on väga palju põhimõttelisi eriarvamusi ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika kujundamise osas ja meie leiame, et põhiliselt peaksime me tegelema tsiviilsete küsimustega, nagu näiteks vaesusevastane võitlus, arenguabi, humanitaarabi ja meie tõesti soovime, et välispoliitika äh, oleks nii-öelda tsiviilne ja lähtuks diplomaatilistest kanalistest ja tasandusest ja nüüd, kui siin räägitakse relvaprojektidest äh, ja relvastumisest, siis see on ilmselgelt äh, rahupoliitikale selja pööramine härra Panseri, te olete täiesti õigustatult siin välja toonud väga palju poliitikavaldkondi, millega on vaja tegeleda, nagu inimõigused, kliimamuutuste vastane võitlus ja nii edasi. aga kui te räägite Euroopa naabruspoliitikast, siis te kasutate siin sõna, ingliskeelset sõna renewed, uuendatud. ja see ei ole ju tegelikult see, mida meie uuendamise all mõistame. ehk siis äh, me peaksime rääkima siin tõesti täiesti teistsugusest mõtlemisest, sellepärast et äh, inimõiguste rikkumised, relvastatud konfliktid on ju tegelikult ilmselge Euroopa Liidu välispoliitika ja naabruspoliitika tagajärjeks. ning äh, kulutused äh, relvastusele mõjutavad ka meie naabreid ja tegelikult mitte ei stabiliseeri meie naabruspiirkondi, vaid otse vastupidi, toob endaga kaasa võidurelvastusele. vastupidiselt ootustele saame me toetada punkti number neli tõesti, usaldusfondide puhul me oleme tihti väga kriitilised ja oleme neile tihti vastu aga me tõesti oleme nõus sellega, et usaldusfonde tuleks rohkem parlamendi poolt kontrollida. aitäh, proua Lösing ja nüüd EFTD fraktsioon ja härra Castaldo, palun. aitäh, ma tahaksin tänada kolleeg Montseerit suurepärase töö eest selle arvamuse koostamise puhul põhimõtteliselt me toetame seda, et rõhutate just kõikehõlmavat äh, pikka perspektiivi ning äh, eriti äh, tahate just rõhku panna ka paindlikkusele ning kiireloomustele vahendite mobiliseerimist. nagu ka raportöör ütles, see, ta tuleb teha, aga seeläbi me ei tohi mingil juhul kahjustada oma pikema perspektiivi poliitikaid. muuhulgas hindame seda, et toetate mitmeaastase finantsraamistiku äh, paindlikumaks muutumist, see võimaldab meil äh, toime tulla ka ülemaailmsete väljakutsetega, samuti tahame parandada naabruspoliitikat, samuti on oluline toetada äh, valitsusküsimusi ja inimõiguste toetamist ning lisaks sellele tahaksin veel rääkida ka usaldusfondidest ning Türgiga sõlmitud kokkuleppedest. see kokkulepe on see selline, mida me ei kiida heaks, oleme alati seda kritiseerinud, aga ja lisaks sellele on ka viies punkt väga oluline, eriti mis puudutab Vahemere piirkonda me peame vaatama, millised on siis need juurpõhjused, mis äh, toovad endaga kaasa ebastabiilsust ning mille, mis tingivad äh, rände. ja lõpetuseks, mis puudutab äh, liitumiseelset abi, siis Türgi puhul oleme me vägagi hämmingus, et eriti võttes arvesse arenguid, mis on selles riigis toimunud, on see kummastav, aga me toetame põhimõtteliselt, et seda liitumiseelse abi vahendeid tugevdataks me peame arvestama selliste riikidega nagu Montenegro ja teised, kes teevad suuri samme edasi, nii et me peame igati tasakaalustatud ja õiglaselt seda vahendit kasutama. suur aitäh veel raportöörile ja ma olen veendunud, et suudame äh, jõuda üksmeelele selles küsimuses. Thank you, Mr Castaldo. aitäh, härra Castaldo. kaks kõnelejat on veel jäänud, üks Rahvapartei esindaja ja teine EFTD nüüd Edward Kukan Rahvaparteist. tänan, esimees. teen väga lühidalt. tervitan arvamuse projekti, mille härra Panseri on koostanud, sellisel kujul juba on ta väga hea ja on väga hea alus, väga tõhus dokument. minu jaoks on tähtis et me seaksime oma prioriteedid järgmiseks finantsraamistikuks õigesti paika algusest saadik, seepärast ma tervitan üleskutset, et tuleb vahendeid äh, tõsta ja rohkem paindlikkuse mehhanismi, eriti mis puudutab äh, välisinstrumente finantsraamistikus. arvestades meie ees olevaid väljakutseid ja meie ambitsioone välistegevuse alal, peame võitlema suuremate vahendite nimel välisinstrumentide osas. ja koos sellega on meil vaja suuremat järelevalvet Euroopa Parlamendi poolt. ma olen nõus, et me ei tohi hakkama ümber nimetama või ümber paigutama poliitilistel põhjustel ressursse, pigem peame keskenduma nende mõjule ja tõhususele konkreetsete poliitika eesmärkide saavutamisel. instrumendid peavad paremalt äh, sobima ilust, hiljutiste ja tulevaste väljakutsetega, olgu siis ülemaailmsel tasandil või iseäranis meie naabruses või liitumisstaadiumis riikides. on selge, et meie poliiti-, poliitilised eesmärgid käivad käsikäes finantsinstrumentidega, eriti käib see poliitiliselt tundlike valdkondade kohta, nagu juba mainitud, naabrus- ja liitumisküsimused, suur tänu! suur tänu Edward Kukanile! ja James Carver lõpetuseks. tänan esimees teid, ei üllata muidugi, kui ma ütlen, et välispoliitika Euroopa Liidu osas on suhteliselt ebamugav teema, et mitte rohkem öelda. Äh, järjest tugevnev liit, äh, kõik see on nende jaoks väga lihtne, kes tegelikult soovis, keeruline ja nende jaoks, kes tegelikult tahaks teist referendumit Suurbritannias, sest me näeme nüüd, et järjest tihenevat liitu. me lahkume. ja see muudab ala-, veelgi, asja veelgi keerulisemaks, sest Euroopa muutub föderaalsemaks. ja muidugi, millest ei räägita, on nimelt see, et Briti panus eelarvesse, me lahkume Euroopa Liidust aastal kaks tuhat kakskümmend, minu koduriik ei ole enam Euroopa Liidus ja kaksteist protsenti eelarvest samuti nii et lahutuse arve peab silmas ainult lühiajalist mõju. me ei taha saada äh, mõtleme maksumaksjastele. ja võib-olla peaksime pisut leevendama uuskolonialistlikke ambitsioone ja Thank you, James Carver. suur tänu, James Carver. ja veel üks kõneleja härra Schaffhauser, teil on sõna. härra esimees, suur tänu. mõned märkused minu poolt. mina rõhutaksin järgmist. tõhusus on tähtis äh, arengu abi osas. mitmetes riikides olen tõdenud, Euroopa Liit, meie poliitika äh, etendab olulist rolli, mida teised riigid ei äh, tee või enam ei tee. nii et kõik äh, selles valdkonnas, eriti äh, pikaajaline investeeringute fond, samuti kõik see, mis võimaldab toetada arengut, et iseenesest Aafrikas äh, tegevused areneksid, kõik see on õige minu jaoks, aga kõik, mis puudutab laienemisinstrumente, hetkel mil me ise väga hästi ei tea, kuhu me oleme jõudnud Euroopaga, on see lihtsalt edasipõgenemine ja tegelikult peaksime mõtlema kõigi nende, meie tegevuste tõhususele, iseäranis just laienemise vallas. seega ma teeksin vahet nendel kahel erineval teemal, ühest küljest tõhusus, mis puudutab arenguabi ja seda, kuidas Euroopa saab abistada riike, koostöös riikidega ja teisalt siis laienemispoliitika, mis praeguses kontekstis on äh, minu meelest, kuidas öeldagi, ütleb kõneleja, ütleme reaalsuse kontekstis kohatu, kus äh, Euroopa lihtsalt tormab edasi ja see ei vasta äh, poliitika tõhususe eesmärkidele täna. Thank you suur tänu, kas on veel kommentaare? ei tundu olevat. Läheme nüüd ajakava juurde, muudatusettepanekute tähtaeg kahekümne kolmas november kell üksteist null null, hääletus ahvetis kahekümne teisel või kahekümne kolmandal jaanuaril kaks tuhat kaheksateist ja vastutavas komisjonis kahekümne teisel veebruaril härra Panseri, kas te sooviksite veel sõna, ma ei märganud teid ennast. <clears throat> sul on brevissimo comment. jah, üks lühike kommentaar, tahaksin tänada kõiki kolleege, kes sõna võtsid. ja kindlasti õnnestub meil viljakalt koos edasi töötada. ma tahaksin aga veel äh, kolleeg Lösingile meelde tuletada, et äh, itaaliakeelsed sõnad kui me räägime uuendamisest, äh, uuenduslikkusest, siis äh, siin itaalia keeles me tahtsime ka kahepoolsust silmas pidada. seda itaalia keeles võib mõista niimoodi, kas tegemist on siis täiesti uuesti poliitikaga või vana poliitika uuendatud äh, jätkamisega ja mina tahtsin jah, ütelda, et me peaksime uuendama oma poliitikat, aga kui see sõna siin hästi ei toimi ja kui see mõtet edasi ei anna, siis kasutame mõnda muud äh, sõna, nagu te oma sõnavõtus ka ütlesite. okei okay,, thank you. Any further? väga kena. kas on veel märkusi kellelgi? kindlasti nüüd enam ei ole. ja seega saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on punkt number viis äh, kuuenda punkti juba võtsime. meie külaline siis ühineb meiega siin laua taga. Once again, welcome. Thanks very much. Please. You are familiar with the äh, tere tulemast veel kord meie külalisele. viies päevakorrapunkt. mul on väga hea meel tervitada väliskomisjonis siin täna härra Andrew Tablerit Washingtonist, Washington Instituudist. härra Tabler, te olete Lähis-Ida spetsialist, olete Süüria teemaga tegelenud juba aastaid. eelmisel nädalal, nagu te just kuulsite, juhtisin kahte Euroopa Parlamendi delegatsiooni ÜRO peakorterisse ja siis Washingtoni. ja nüüd me täna arutame olukorda Süürias arutasime olukorda Süürias ja arutasime seda ka härra Guterresiga ja loomulikult äh, nagu võite isegi ette kujutada, me jälgime väga tähelepanelikult poliitilisi arenguid. Äh, Daeshi okupatsioon Rakas äh, lõppes kahekümne teisel ja Raka vabastamine on otsustav samm Daeshi ohu kõrvaldamiseks Iraagis ja Süürias. Euroopa Liit globaalse koalitsiooni liikmena toetas aktiivselt äh, tema lüüasaamist Süürias ja tegi koostööd äh, regiooni riikidega ning äh, terrorismivastase võitluse juhtidega. me oleme aidanud ka kohalikke elanikke, oleme suurim humanitaarabi andja. Brüsseli konverentsil neljandal ja viiendal aprillil käesoleval aastal, mille, mis tegeles Süüria tulevikuga, Euroopa Liit teedi üheksa koma nelja miljardilise abilubaduse. ja nüüd on oluline kaitsta edasi tsiviilelanikke, Rakas ja tema piirkonnas tervikuna tuleb kaitsta haavatavaid elanikke. kestev lahendus saavutatakse muidugi läbi poliitilise lahenduse ainult tänu ÜRO-le ja me oleme kutsunud teid härra Teibler, selleks, et meid huvitavad eriti just teie nägemus ning poliitilised lahendused, kuidas saavutada rahu. veel kord tere tulemast ja teil on sõna uh,. Thank you very much for that kind introduction. suur tänu uh,, suur tänu sissejuhatuse eest, härra esimees ja ma tänan ka väliskomisjoni liikmeid tänase kohtumise eest ja ma tänan ka külastamast ja tänan kutse eest äh, teiega tulla kõnelema, see on kindlasti igati ajakohane. Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit, meil on siin palju ühiseid huve. enamuses räägime muidugi Süüriast täna, aga ka muud küsimused, äh, muud aspektid, Lähis-Ida arengud, Ameerika Ühendriikide poliitika seal, kõik see on seotud. ebaharilikult ja seda on ka raske öelda, on meil tegemist praegu heade uudistega. viimastel aastatel seda oli raske öelda. ISIS ehk siis või Islamiriik Daesh on äh, taganenud kiiremini, kui me ootasime, kuid äh, paraku lõplik lüüasaamine ja lahkumine areenilt tegelikult on ebatõenäoline, sest äh, peamised faktorid, mis Süüria ülestõusu Iraagis samuti põhjustasid, on siiski jäänud lahendamata ja siin ei ole teile kõigile sugugi üllatus see mitte ainult demok-, demokraatia puudus, aga kaasamise puudus, täielik õigusriigi puudus, vastutuskohutuse puudus ja paljudes valdkondades ja aladel Süürias ja, ja Iraagis, samuti demograafilised arengud ja ränne, mis on jätkunud isegi läbi terve sõjaaja. ja öö, äh, ning samuti äh, sunniitide äh, edenemine ja Assadi režiimi jõulisus, aga headele uudistele lisaks äh, jah, hea uudis on see, et ISIS küll kaotab alasid, kuid tekkinud on vaakum Iraani toetatud sõjajõudude ja teiste vahel ja Assadi, Assadi jõud, mis võitlevad äh, ISISega ja Julgeolekunõukogu nõuniku hinnang, kahe nädala tagune hinnang oli see et, et kaheksakümmend protsenti umbes võitlevatest jõududest Islamiriigi vastu Ida-Süürias, mis sageli tundub selline punane laik kaardil Süüria lipuga, tegelikult seda rahastab Iraani revolutsiooniline korpus Äh, see on tekitanud üllatust, aga mis on seal, mis on selle taga, tegelikult peamiselt vajadus, äh, inimjõu puudus Assadi režiimil äh, ja üri-, tema üri-, katsed rahustada ülestõusu ja tema usubaas, sellepärast ongi toetutud Iraanile, Iraani toetusele, ka Venemaa lennuvägi toetab seda. Äh, tänu sellele on siis see jõudude mosaiik saanud äh, territooriumi tagasi vallutada. see, seda oleme suunud vaatlemistulemustena jälgida, kuid äh, ka Ida-Süürias oleme näinud reaktsioone äh, katseid selgitada, millised jõud seal tegutsevad, kogu elanikkond Ida-Süürias tegelikult äh, riigu, liigub Lääne-Süüria poole ja eemale Assadi režiimist. Äh, varemalt arvati, et kurdide osalus, äh, et, et tegelikult liigutakse pigem araabia-meelse Assabi, režiimi poole, kuid tegelikult niimoodi läinud ei ole. ja see on võib-olla äh, see annab lootust Ida-Süürias tegutsemiseks, kuid sõda ei ole suunatud mitte ainult ISISe vastu, eriti mis puud-, eriti puudutab Idlibi provintsi, sõda jätkub, oleme näinud äh, hiljuti ja kindlasti olete ka teie oma partneritega kõneldes näinud, kuidas Türgi on ühes teises valdkonnas hakanud sekkuma ja võib lähikuudel ilmselt oodata, et see jätkub ja kevadel võib oodata ka sõjalist tegevust selleks, et äh, tegeleda opositsioonijõududega Idlibis ja eriti, mis puudutab Al-Qaidat ja siis deeskaleerimiskokkulepe, mille ees, mis on leping, mis peab ja see on hea uudis, kuid Iraani toetusega rühmitused siiski öö, ähm, tekitavad küsimusi, kas see siiski saab niimoodi jätkuda, samuti Iisraeli sekkumine, järjest rohkem kõik need, kes on kursis, on näinud, kuidas sellest suvest alates äh, Iisraeli julgeolekujõud ja Iisraeli valitsus on näidanud oma muret äh, sel, kuidas Süüria sõda vähemalt selles osas, mis on lähi, nende piiridele kõige lähemal äh,, hak- äh,, kujuneb äh, Iraanile soodsas suunas, kuid deeskaleerumiskokkulepe siiski on parandanud humanitaarolukorda ja see on hea. üldine humanitaarolukord on siiski kohutavalt halb äh,, pool miljonit on hukkunud kakssada viiskümmend tuhat inimest on läinud kaotsi, oleneb muidugi sellest, kuidas neid lugeda kokku tu-, täielik humanitaarkatastroof, neli koma kaheksa miljonit pagulast naaberriikides, üks miljon siin e, Euroopas, kuus koma kuus miljonit ümber asustatud Süüria-siseselt Assadi meelsete või opositsioonialade vahel ja Ida-Süürias jõupingutused kriisi lahendada. siin on meil tegemist kahe poliitilise protsessiga. kõigepealt Genfi kõneluste protsess, mille eesmärgiks on põhiseaduslikud muutused, valimised, üli, üleminek, eemaldumine Assadist ja seda vist ei ole teile seletada vaja, kuidas see kõik kulgeb, aga on ka paralleelne protsess, teine protsess, Astana kõnelused, mida toetab Iraan, Venemaa ja Türgi kulgevad siis paralleelselt Genfile, kuid mõnikord ka samaaegselt ja need kaks protsessi jätkuvalt üritavad erinevaid osapooli tuua kõnelustele laua taha ja välja töötada mingisugust poliitilist lahendust sõjale, kuid tee edasi, nii diplomaatiline kui siis sõjalised aspektid, see saab olema pikk. mõtleme pisut sellele, millega see kõik võiks lõppeda ja ku-, kuidas meie siia pilti sobitume ja kasutaksin siin analoogiat. mulle tundub, et äh, kui me vaatame varasemaid kogemusi, tuletab see pisut äh, meelde stseeni filmist Tagasi tulevikku. konkreetse, konkreetsemalt üheksakümnendatesse aastatesse, meil oli Saddam Husseini režiim Bagdadis, meil oli kurdi autonoomne ala äh, Põhja-Iraagis ja siis šiidi ala lõunas, mis oli siis riigis ka enamuseks. tundub, et see kord, hakkab korduma. ja võib-olla see aitab meil nüüd äh, kujutleda, milline see Süüria võiks hakata välja nägema. kuid on suur vahe, mida tuleb siiski silmas pidada. Süüria puhul Assadi režiim on palju nõrgem sõjaliselt, kui Saddam Husseini režiim kunagi oli ja teine suur er-, erinevus on, on, on Iraani mõju Lõuna-Süürias ja see kasvab. ja Saddami ajal seda niimoodi ei olnud, see juhtus alles pärast režiimi kukutamist aastal kaks tuhat kolm. poliitikast rääkides on ainult rääkida Ameerika perspektiivist, kuid muidugi hea meelega kuulan ka teie arvamust, nagu te teate, Ameerika Ühendriigid soovivad terviklikku ühtset Süüriat, kus ei oleks mingisugust rolli Assadil valitsusel ja Tillerson ka kordas seda eelmisel nädalal Genfis pärast kohtumist ÜRO Süüria esindaja Staffan de Misturaga. nüüd aga need isikud edasiliikumise mõttes peaks olema jätkusuutlik äh, lahendus, äh, sõja lõpetamine, niisiis poliitiline tasakaal kõigepealt regionaalselt, naaberriikide, regiooni äh, riikide proksisõja lõpetamine, kuid tuleb mõelda ka julgeolekule. meil peab olema turvaline Süüria, kus ei ole strateegilisi ja keemiarelvi, mida kasutatakse väidetavalt rahu tagamiseks. et ei oleks rohkem terroristide juurdekasvu. ja mis saab olema veel väga oluline asi, millal siis pagulased tagasi pöörduvad? ei ole mõtet ka seletada teile ilmselt, miks see tähtis on. nüüd hetkel Assadi režiimi isolatsioon peab jääma keskseks lääne poliitika aspektiks, meil on vaja Euroopa Liidu ja, ja USA sanktsioonid viia vastavusse äh, just keemiarelva kasutamise osas ning äh, samuti keemiarelvade keelustamise osas, arvestades eriti on Sheikh, Sheikh keemia, keemiarünnakut arvestades eriti. ja üleminek Süürias tuleb keskenduda loomulikult stabiliseerumine nendes, nendes piirkondades, kus lääneriigid kunagi tegutsesid, kas siis koalitsioonijõud ISISe vastu või mõned teised alad või vabaühendused lääneriigid peaksid jätkama olulise rolli etendamist ja ma arvan, see on asi, millesse tasub investeerida. nüüd ülesehitustöö. ma arvan, et tuleks äh, samu reegleid kasutada nendes äh, valdkondades, kus lääneriigid tegutsevad, aga kuidas see peaks äh, seostuma laiema poliitilise protsessiga, seda ei tea hetkel keegi. arvestades Assadi režiimi ja tema toetajate ressursside puudust ülesehitamistööks Süürias on siin ehk võimalus, see on aga ainult väga, on selline võimalus rahvusvahelisi vahendeid kasutada äh, ülesehituseks. ja arvestades ka ÜRO resolutsiooni kakskümmend kaks viiskümmend neli, peame aga ära ootama, mis tegelikult sellest protsessist saab tegelikult kuid ma kutsuksin teid kõiki üles tõstatama küsimusi, esitama neid oma liikmesriikide valitsustele ja eriti küsimust, mida me tahame Süürias näha, mida me saame, mida me saame toetada, mida mitte, kuidas me kõik saame koos edasi liikuda ja kuidas, kuidas seda saaks teha samuti Süüria rahvas, suur tänu. suur tänu Andrew Tablerile, mis puudutas siis olukorda Süürias mitmed kolleegid soovivad kommenteerida, küsimusi esitada. rahvapartei nimel kõigepealt härra Štetina. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, prosím, použijte sluchát. Aitäh, härra esimees, lugupeetud daamid ja härrad, pange palun, pange kõrvalklapid pähe, kui soovite inglise keelt kuulata, siis kanal number kaks. suur tänu teile, härra Teibler, selle suurepärase olukorra kirjelduse eest. Te aga ei maininud ühte asja ja ma tahaksin teada, mida teie sellest arvate. härra esimees mainis juba, et Raqqa on tagasi võidetud. mina käisin natukene aega tagasi äh, Rutšabas ja Põhja-Süürias ja ma tean äh,, kui vapralt äh, kurdid Kobani äh, vabastamise eest võitlesid. minu küsimus on järgmine. kui palju kurdid aitasid kaasa sellele edule ja Raqqa vabastamisele ning kuidas teie sõjalist ja poliitilist olukorda Põhja-Süürias hindate ja milline on sealsete kurdide olukord? Thank you. What do you prefer? Shall I collect a few around? Uh, aitäh, mida te eelistate, et kas kõigepealt esitame kõik küsimused ära ja siis teie äh, vastate või? ja sobib hästi. aitäh, järgmisena härra Postinaru siis. aitäh, mul on terve rida küsimusi. aga ma esitan vast kõigest kaks. kõigepealt äh, rahuprotsess Süürias, kas seda on võimalik tõesti läbi viia, kuidas lepitada või kas on täiesti võimatu lepitada, teades, et seal on väga palju erinevaid pooli, mis on nüüd omavahel konfliktis. nii et kui realistlik on rahu saavutamine sealses piirkonnas ja teiseks, millist rolli hakkab Süüria, Süürias mängima Venemaa teades, et äh, nende huvi ei ole suunatud mitte ainult Süüriale, vaid kogu Lähis-Idale ja Venemaa on tegelikult sealse piirkonna jaoks juba toonud kaasa hullemaid tagajärgi kui see, mida me praegu siin Süüriale ette ennustame. ja kolmandaks, kuidas Euroopa ja USA kavatsevad Süüria puhul järgmist läbikukkumist vältida? sellepärast, et Äh, eurooplased ju põhimõtteliselt ei ole seal kohal, vaid räägivad lihtsalt äh, äh, suurte sõnadega sellest, kuidas olukord halveneb, aga ei ole midagi teinud olukorra parandamiseks ära. aitäh, järgmisena Baas Pelder, palun, ECR fraktsioon. aitäh, härra esimees. suur tänu kõnelejale mikrofoni. suur tänu, uurisin ka teie veebileheküljelt seda analüüsi, mis avaldati. vabandust, ütleb kõneleja ja alustab uuesti, sest nüüd on tal ka mikrofon. me tõesti äh, leiame, et on väga hea, et te siin olete ja te olete juba aastaid kirjutanud Süüria kohta, see kõik on olnud väga huvitav. mind huvitab äh, Türgi roll, äh, eriti just Iplibi provintsis sest seal ei ole mitte ainult Türgi esindatud, vaid ka Al-Qaeda oma esindajatega ja ma lugesin, et äh, Türgi teeb nüüd koostööd nende Al-Qaeda rühmitustega. kuidas teie seda olukorda hindate? Türgi on seal esindatud ja teeb nüüd koostööd Al-Qaedaga. kas on seal oodata mingeid kokkupõrkeid, kas kuidagi on ka Venemaa sinna kaasatud, et Venemaa soovib, et Türgi veelgi hullemini sinna Süüria mülkasse kaoks? ja siis ka Süüria režiim ning kurdid. kas seal on näha mingit kompromissi tulevikuks ehk et Damaskus kurdidele mingit autonoomiat pakub. ma olen ka ise kuulnud seda, et see, mis Kirkukis toimub, et seal näiteks äh, USA vaatab Venemaad kui liitlast. sada viiskümmend miljardit läheb äh, Süüria äh, jalgele aitamine maksma ja me, lääne diplomaadid on öelnud, et kes peaks seda maksma ja peale selle tuleks mõelda, mida on teinud seal Venemaa ja Süüria ja nende mõju ning kes selle kõik kinni maksab, ehk et kust me äh, selle raha leiame. ma olen tõesti väga skeptiline Süüria olukorra suhtes ja eriti selles suhtes, milline on siin lääneriikide roll aitäh ja nüüd rohelised ja proua Lohpiiler. aitäh ja aitäh ka härra Teblerile sõnavõtu eest. rääkisite keemiarelvade kasutamisest, aga nagu te teate, on ka muid sõjakuritegevusid ning inimsusevastaseid kuritegevusi, tegusid. E, mis te arvate, kuidas sellega toime tulla, kui selliseid kuritegusid sooritavad islamistid äh,, paljudes sellistes kuritegudes on süüdi ka Assadi režiim. Saksamaalt tulles võin ütelda, et meil on kahte liiki eh, kurjategijaid, eh, kes võiks kohtu ette tuua vastavalt rahvusvahelisele õigusele, aga tegelikult eh, praegu ei taheta viia neid rahvusvahelisse kriminaalkohtusse, neid lugusid, mis te arvate, kuidas oleks kõige parem seega praegusel juhul sõjakuritegudega tegu äh,, toime tulla? suur aitäh, kaks kõnelejat veel, äh, härra Castaldo ja härra Šofajor, palun. aitäh ja aitäh ka meie lugupeetud äh, külalisele sõnavõtu eest, mul on paar küsimust. härra Täbler, lugesin teie artiklid äh, kahekümne teine september kaks tuhat seitseteist äh, blogist ning äh, mainite ohvrite jõe ületamist ning ütlete, et sellise sammud on, omavad tõsist mõju Iraani islamiriigi poliitikale ning samuti räägite sellest, et Teheranil võib olla midagi muus mõttes Äh, ja ka Venemaal. võttes arvesse, et as-, nad on võtnud enda kätte seitsekümmend protsenti äh, territooriumist ning ka Riadi poolt toetatud äh, džihadismi vastased on liitunud sellega. mis te arvate, mis võiks olla siin praeguseks demo-, diplomaatiaks, millised peaksid olema järgmised sammud ning veel? Eh, Liibanoni Hariri, eh, peaministri Hariri avaldus ja Saudi Araabia eh, võimud praegu ning seal aset läinud muutused, kuidas see võiks muuta olukorda ja kuidas see võiks mõjutada Ameerika Ühendriikide positsiooni? Thank you, Mr Castaldo, Monsieur Schaffhauser. härra Schaffhauser. Different reflexion suur aitäh! mul on äh, mitu mõtet ja tahaksin kuulda ka teie reageeringuid. esiteks, äh, suveräänsus ja ÜRO. sekkumine, kui seda ei viida läbi ÜRO egiidi all, destabiliseerib ning äh, nõrgestab läänemaailma meid. siinkohal pean silmas sekkumist Iraagis, Liibüas, Süürias samuti seda seetõttu, et kui me sekkume ja kui me üritame sekkuda ükskõik mis põhimõtete kaitseks äh, ja kui inimõigused äh, tihtilugu see tegelikult varjab hoopis äh, meie enda võimumänge, siis on meil väga raske kritiseerida teisi, kui nad teevad sama. minu koduriik näiteks äh, osales Alnostras ja me teame, et äh, seal olid ka terroristlikud äh, grupeeringud mängus, ka Ameerika Ühendriigid olevat teatud andmetel toetanud islamiste. ma mõistan, et selle taga tegelikult oli mõte destabiliseerida Assaadi. aga kas ikkagi eesmärk pühitseb abinõu? ja teiseks, kas me saame siis kritiseerida Iraani või Türgit, kes samamoodi kasutavad ära olukorda, pidades silmas oma regionaalseid huve või siis Venemaad. me peame lähtuma rahvusvahelisest õigusest, vastasel juhul me ei suuda rahu tagada, seda esiteks. ja teiseks, te ei saa rääkida demokraatiast, inimõigustest kui eiratakse rahva suveräänsust. kui Assad äh, lükatakse tagasi rahva poolt, siis on Süüria siseprobleem. see ei ole meie probleem. seega laskem asjadele edasi liikuda, kujutagem ette homset maailma, kus Hiina ja India, erinevad suurvõimud, kõik tahavad ära kasutada ühte osa maailmast aga milline see maailm siis olema saab? seega see küsimus, mis mina täna teile esitan igal juhul Süüria kohta, on järgmine. millised on teie meelest rahu tagamise lahendused? ja ma lõpetaksin ühe arvamusega. ja siinkohal räägin äh, enda isik nimel, mitte äh, oma fraktsiooni nimel. minu jaoks on kurdid päris sümpaatsed. tegemist on äh, rahvaga, kes on võidelnud islamistliku terrorismi vastu Neid küll võib-olla toetatakse väljastpoolt, aga tegemist on rahvaga, kes äh, elab, äh, kelle kodu on seal. nii et ma tahaksin tõesti väljendada oma äh, toetust kurdidele ja küsida, milline on teie positsioon, kas te toetate või mitte neid? aitäh! aitäh, härra Schaffhauser! rohkem kommentaare ei ole. siin oli nüüd tõesti väga palju erinevaid poliitilisi arvamusi ja teie Äh, ülesanne on üritada vastata nii paljudele kui võimalik. palun. suur aitäh, suur aitäh kõikide nende küsimuste eest. ma üritan nüüd neile vastata nii hästi, kui saan nende teadmiste alusel, mis mul on. võttes arvesse kurdide rolli Rakas, siis nende roll oli tõesti äh, väga suur äh, selle linna vabastamise islamiriigi käest muidugi Raka enda kätte haaranud jõud, SDF, Süüria demokraatlikud jõud, sinna alla käivad ka teised kurdid koos äh, Süüria-Araabia koalitsiooniga. et tegemist on siis araablastega, kes selles piirkonnas võitlevad ning äh, üllatuslikult ja võib-olla vastuoluliselt on nad suutnud tegelikult omavahel palju paremat koostööd arendada, kui me arvasime. see on hea uudis, sellepärast et tänu sellele koostööle Äh, tänu äh, Ida-Süüria hõimudele äh, on need kaks jõudu omavahel kokku tulnud, võitlemaks islamiriigi vastu ning nad on ühendanud ka selle, mis on, mis neil on, ning on või, suutnud võidelda ka Assadi lennud jõudude vastu. Nüüd on oluliseks see, et sellist distsipliini suudetaks ka jätkata. muidugi mõista paljud grupeeringud vaatavad üle oma poliitilised prioriteedid ning tuleb vaadata, mis sealt tuleb, ma ei julgeks siin küll midagi hakata ennustama. ma usun, et Ameerika Ühendriigid toetavad Süüria demokraatlikke jõude selleks, et stabiliseerida neid piirkondi ja me kindlasti toetame neid, toetame ka eh, kohalikke valimisi, kui kaua see protsess aega võtab, see sõltub juba olukorrast. mis puudutab seda, kuivõrd teostatav selline poliitiline protsess on, see on hea küsimus, muidugi sõltub ka see selle, vastus sellest, millal te silmas peate seitseteist aastat olen tegelenud Süüriaga, Lähis-Idaga veel pikemalt. ma ei usu, et inimesed palju muutuvad ega ka valitsused, välja arvatud, kui nad on sunnitud seda tegema ja kui me alustame läbirääkimisi, siis tegelikult äh, tuleks vaadata, äh, mis oleks see, mis sunniks Assadi valitsust äh, muutma oma poliitikat ja ma ei usu ka, ma ja ma ei tea ka praegu, mida oleks vaja selleks, et opositsioon oma suhtumist muudaks. see on tõsiseks väljakutseks ja ma ei tahaks läbirääkijate olukorras praegu olla ma tean, et rahvusvaheline surve toimib väga hästi ja kui on võimalik saada Ameerika Ühendriigid ja Venemaa ja teised ka Euroopast äh, ühele nõule, siis on võimalik survet avaldada, aga ma kardan, et see võib raskemaks osutuda, kui arvasime. Venemaa mängitav roll kogu protsessis, ma ei tea. ma ei tahaks kunagi Vene Föderatsiooni nimel rääkida, aga võiksin kaks märkust teha kui kohtute nende välisministriga ja tema ümbruskonnaga, siis nad on väga mõistlikud, nad tunnevad väga hästi seda valdkonda. ja nad on tõesti kenad inimesed, võiksid nad grilliõhtule koju kutsuda, aga kui rääkida teiste Vene valitsuse liikmetega, siis neil on hoopis teistsugused äh, seisukohad, nad toetavad äh, sõjalist sekkumist, äh, siin pean silmas näiteks kaitseministrit, kuid ka teisi, nii et nende arusaamad on ka väga erinevad sellest ja keerukas on välja selgitada, mida nad siis ootavad sellest, ma usun, et nad tahavad sõjalist võitu praegu saavutada ja üritavad seda maskeerida diplomaatiliseks võiduks Nad võib-olla spekuleerivad, võib-olla on valmis teatud tingimustel toetama äh, protsessi, see sõltub muidugi ka Putini valimiskampaaniast kevadel. aga igal juhul me peame ootama ja vaatama, kuidas USA ja Euroopa saavad vältida uut katastroofi. ainus asi, mida saaks teha, on hoolimata teooriatest ja muust, peame õppima ajaloost Ameerika poliitika Süürias, Obama administratsiooni oma oli täielik äh, katastroof, äh, seda ma ei ütle ideoloogilistel kaalutlustel. ma arvan, et ma ei pea selgitama teile, miks äh, riigi kokkukukkumine on inimeste elu kehvaks muutnud ning viinud kõige suurem sek-, sektorivahelisele sõjale üldse selles piirkonnas ning ka Euroopa julgeolek on sellel kannatanud ning see on samuti tõstatanud küsimuse sellele e, kohta, kuivõrd on Ameerika Ühendriigid valmis panustama Euroopa julgeolekusse. Türgi roll, kui ma õigesti aru sain, siis viitasite videodele, kus e, Türgi väed on Al-Qaeda jõudude saatel eh, liikunud Süüria provintsides. jah, nad on teatud kokkuleppeid sõlminud selleks, et teatud piirkondades riik, ringi liikuda. ma ei tunne otseselt eh, nii hästi olukorda, et võiks ütelda, et nad kuidagi toetavad eh, ADS-i, aga ma usun, et Assadi kukutamine ei ole enam äh, peamine eesmärk, vaid me näeme, et äh, Kreml on äh, surunud nüüd Türgi sellesse konflikti kahel põhjuseks, esiteks selleks, et blokeerida Süüria demokraatlikke jõude, eh, keda peetakse oma vastaseks ja teiseks tahetakse võidelda äärmuslaste vastu Türgis ning soovitakse ähm, siis kokkuleppele jõuda Moskva äh, seisukohtadest lähtudes. edasi, kuidas toime tulla selles olukorras, väga hea küsimus, palju arutelusid selle üle, ma leian, et see, mis viimastel kuudel on toimunud, on väga huvitav. me kõik vaatavad Süüria poole, me näeme, et äh, seal on väga palju asju toimunud, kõik tahavad seda riiki hakata uuesti üles ehitama, Hiina, Iraan on välja tulnud avaldustega, naaberriigid. aga tegelikult äh, päris huvitav on, et keegi ei taha maksta sellest, ma võin kinnitada, et äh, Ameerika Ühendriigid ei hakka maksma riigi ülesehitamises, mille hävitas Assadi režiim, Vene Föderatsioon ning äh, islamiriik, seda kindlasti praeguse administratsiooni ajal ei juhtu, ei tea, mis tulevikus on, aga praegune äh, meie finantsolukord ei ole ka suurepärane ja ma ei usu, et me hakkaks investeerima kuhugi, kust meil ei ole midagi tagasi saada, vähemalt peaks olema mingi poliitilist äh, äh, midagi poliitilises mastaabis tagasi saama. aga kas, kuidas oleme võimalik, äh, võib-olla saame poliitiliselt kuidagi kaasa aidata, aga muidu mitte sõjakuriteod. jah, väga palju põhjusi on selleks, miks ei ole pare-, varem tõstatatud seda paljud on arvanud, et äh, sõjakuritegude küsimuse tõstatamine liiga varakult äh, tegelikult takistaks Assadi lahkumast riigist ja tema ümbruskonnal samuti. sest äh, me üritame veenda teda sealt lahkuma ja kui esitada sõjakuritegudes süüdistusi, siis see võiks muuta keerukamaks. aga kuna sõda on kestnud ja olnud väga brutaalne, siis see on muutnud äh, veelgi olulisemaks, et sõjakuritegude küsimused äh, leiaksid arutamist. sedagi muudab keerukamaks veel üks asjaolu. ja see ei ole vähetähtis. väga palju on rahvusvahelisi osapooli, kes sekkuvad selline kuritegude uurimine võiks äh, laiali harneda väga, väga paljudesse riikidesse. kutsuksin üles teid kas liidu või liikmesriikide tasandil üritada midagi teha, et keegi oleks vastutav nende kuritegude eest. paljud asjade režiimis usuvad, et asjad äh, muutuvad äh, ja kõik äh, läheb samamoodi edasi nagu varem, aga ma arvan, et kui sõjakuritegude küsimus tõstatakse, siis oleks asi selge, asjad ei lähe tagasi samasse seisu, kus nad varem olid. aga eks õiguseksperdid tea paremini vastata mida oodata Ameerika Ühendriikidelt. Assadi, Iraani, Vene lennu äh, ja muude selliste küsimustega seoses, see on tõesti huvitav. Assadi-meelsed jõud kaardil praegu võtavad islamiriigilt äh, muuhulgas maad ära. kui nüüd aga uurida seda kaarti lähemalt, siis me näeme, et äh, sinna on tekkinud teatud mõttes mosaiik. ISISe vastases võitluses on see tõhus siin ei ole sekkunud mitte ainult Iraan, vaid ka välisriigid, pean silmas samuti äh, Vene palgasõdureid see näitab, et äh, sõjaline sekkumine on olnud tõhus, kas äh, rahu tagamisel, kas see äh, tõhus on, seda ma ei tea, see saab olema keeruline. välja arvatud juhul, kui ei suudeta jõuda poliitilise kokkuleppeni. praegu on vara veel ennustada, mida oodata Ameerika Ühendriikidelt. Ameerika ja Vene Föderatsiooni vahelised pinged ja ka Iraani ja Süüria puhul äh, Need põhjused tegelikult on seotud Hansi juuni pommitamisega. nagu te kindlasti äh, märkasite, siis siia miilits on äh, välja astunud äh, Ameerika Ühendriikide erivägede vastu ning see on kaasa toonud endaga õhurünnakud Ameerika Ühendriikide poolt Ameerika Ühendriigid ja selle tulemusena tekkis äh, väga pingeline õhkkond Venemaaga läbirääkimised ja korragi hakkasid kiiremini ka edasi liikuma. ja viitasite ka ühele mu artiklile ja see öö, äh, Efrati jõe äh, juures äh, pidi olema kokkuleppepunkte ning äh, kui venelased ületasid jõe, siis tekkis sõjaliste jõudude vahel selge konflikt, tekiks selge konflikt, selline on võimalus, aga praegu Ameerika Ühendriikide venelased on väga tõhusalt ja tegutsenud selle nimel, et konflikti ei tekiks, sellepärast et me ei taha alustada sõda Süüria üle Vene Föderatsiooniga, see on kindlasti üks selline teema, kus meil on vaja leida äh, kõikehõlmav lahendus. mis puudutab peaminister Hariri äh, tagasiastumist, siis ma ei tea, ma enne, endiselt mõtlen selle üle, aga ma tean, et Liibanoni ja Hezbollah vaheline poliitiline ruum on kokku kuivanud. ja sunnitide mõju kadumisega võivad siin jällegi Hezbollah ja Iisraeli ja vahelised pinged eh, tugevneda Liibanoni puhul, seda on varemgi juhtunud. ma ei tea, Ehm, kuidas see täpselt areneb, aga väga palju erinevaid sõnumeid tuleb välja ja Liibanon ehm, on üha kriitilisem Iisraeli suunal ning on ütelnud ka korduvalt, et nad kaitsevad oma huve ja see ei ole üllatav. mis puudutab ehm, suveräänsust ja ÜRO-d, väga huvitav küsimus, sellepärast et on äh, väga palju erinevaid viise, kuidas on põhjendatud Süüria sõtta sekkumist. Ameerika Ühendriigid ja see oli Obama otsus, otsustas mitte sekkuda Süürias äh, just inimõiguste tõttu, selle asemel äh, sekkusid no, vastavalt artikli viiskümmend üks deklaratsioonil selleks, et islamiriigi vastu võidelda nii et Ameerika Ühendriigid ja paljud teised, kes koalitsioonis osalevad, tegutsevad Is-, äh, Süürias. sest kui Assad äh, äh, kontrolli kaotas, siis naaberriigid nõudsid, et me tuleks ja võitleks selle organisatsiooni vastu, kes kontrolli enda kätte võttis, aga see organisatsioon on nüüd kokku kuivamas ning see saab legaalselt olema keerukaks. kuidas jätkata tegevust? Te teate, et Ameerika Ühendriigid on põhjendanud äh, sõjategevust Süürias äh, üheteistkümnenda septembri äh, sündmustega ja omaenda kaotustega, aga muidugi mõistan palju osapooli, kes endiselt sekkuvad Süürias, paljud neist on naaberriigid. Süüriast on kahjuks saanud mängumaa, kus piire ei ole ja ma kahtlustan, et niikaua, kuni kas meil on äh, kõike hõl- äh,, äh laiaulatuslikum valitsus äh,, tugevam valitsus äh,, ei suuda me tegelikult äh, sellist stabiilsust saavutada, nagu me tahame. Äh, aga see küsimus on lahtine. ja lõpetuseks Assadi režiimi kohta. kas see on siseküsimus? jah, ma arvan, et äh, selleni me võime jõuda isegi äh, Genfi arutelude tulemusena, aga ma arvan, et te mõistate, et Ameerika Ühendriikide poliitika ja ka Euroopa riikide oma põhineb sellele, et Süürias oleks vastutustundlik valitsus mis peaks äh, suhtlema naaberriikidega ning äh, oma siseasju haldama. Ameerika Ühendriikide jaoks on oluline see, et meie mõju Süürias tegelikult ei ole kunagi olnud äh, väga suur, kunagi ei ole Süüria olnud meie liitlane ja ma ei usu, et nii ka läheks tulevikus aga geograafiliselt on Süüria väga oluline. tegemist on äh, olulise kohaga, äh, keskse kohaga, mis võib destabiliseerida kogu äh, Lähis-Ida. me tahame parandada aru vastutustundlikku valitsemist selles piirkonnas, ma ei pea veel silmas selle all demokraatiat, aga me peame teatud sammud astuma selleks, et edasi jõuda rahumeelsema ning esinduslikuma riigikorrani. praegu meil seda ei ole, meil on vahelahendused, poolikud lahendused, vähe on poliitilist tahet ükskõik kelle poolt sekkuda Süürias ja töötada selle nimel, mis oleks kõikehõlmavam. eelistatakse pigem korda stabiilsusele. seda õppisin rääkides Vene Föderatsiooniga. venelased äh, ja ameeriklased on võib-olla siin erinevad Ameerika Ühendriikide jaoks ja võib-olla ka teie jaoks, kõigepealt äh, on oluline stabiilsus ja siis kord aga Vene Föderatsioon näeb asju teisiti, kõigepealt kord ja siis stabiilsus ja võib-olla me mõlemad eksime. võib-olla meil on vaja mingit keskteed. ja selle nimel äh, töötamine oleks võib-olla vajalik, aga kui läheme varasema olukorra juurde tagasi, siis äh, on tulemuseks see, et äh, kulutatakse tohutult vahendeid sellistes kohtades nagu Süüria, aga see ei paranda mitte kuidagi Süüria rahva olukorda. vastutustundlikum süsteem eriti seal, kus äh, lääneriikidel on ka oma äh, kontaktipunktid, see võiks aidata lahenduse leidmisele kaasa. suur aitäh, härra Tebler! aitäh, et vastasite väga süstemaatiliselt kõikidele tõstatatud küsimustele ja märkustele, mis äh, lugupeetud kolleegid Ahveti komisjonist tõstatasid. meil on veel paar minutit aega ja seega küsin, kas keegi veel sooviks sõna härra Postinaru kõigepealt, ei. Charles Tannock, palun. suur aitäh, paar küsimust. viis aastat tagasi või rohkem, võib-olla naiivselt kutsusin siis üles äh, lennukeelutsooni kehtestamisele. siis mulle öeldi, et sõjaliselt see ei ole võimalik. Assadi äh, äh, maa-õhk Äh, süs-, kaitsesüsteem oli liiga, mm, liiga nutikas selleks ja keegi ei suudaks seda teha, teha öeldi, aga ja kas te arvate, et tegelikult ikkagi oleks olnud võimalik, kas lihtsalt äh, tuldi välja pajude valedega, ma usun, et selle me oleksime võinud äh, päästa tuhandeid elusid. ja oleksime võinud takistada seda, et džihadistid kõik sinna kogunevad Kurdistani kohta tahaksin ütelda, et tunnen suurt muret äh, selle üle, kuidas inimesed äh, äh, kuidas inimestega käidetakse iseseisvusreferendumi toimumine ja nii edasi. ma usun, et kui ISISest lõpuks võitu saadakse sealt, siis Assad USA liitlasena tuleb äh, tagasi, mis on siis kurdide tulevik äh, seal äh, Süürias ja Iraagis? kes lõpuks siis annab neile õiguse oma riigile? võib-olla föderaalne Süüria oleks see, mis võimaldaks Assadile survet avaldada ja ka kurdidega arvestaks Thank you, Mr Tänok. aitäh, härra Tänok. Thank you very much uh,. I would like to pick up. härra Front, tuleksin millegi juurde, mis te ennist ütlesite Barack Obama poliitika kohta Süürias. Te ütlesite, et see oli katastroofiline või pidasite vähemalt silmas seda. aga ma eeldan, et te viitasite punase joone poliitikale, aga võib-olla mitte ainult sellele. ka mina jälgisin toona sündmusi päris äh, lähedalt ja ma tahaksin küsida, mida oleks siis võinud teha? ma tean, et see punase joone poliitika ei viinud kuhugi, aga mida muud oleks siis võinud teha? see oli oluliseks küsimuseks ja muuhulgas ka seoses sellega, et ameeriklased olid tüdinud järjekordsest võimalikust sõjast Lähis-Idas Äh, olles just väljumas või isegi mitte Afganistanist. ma ei tea, mis oleks siis võinud olla selleks lahenduseks. aitäh. aitäh teile, kas keegi veel? härra Teebler, kui ei ole enam kedagi. aitäh mineviku ümbertegemine on nagu kristallkuuli pealt ennustamine. mis puudutab äh, lennukeelutsooni, siis Süüria sõja ajal jah, muidugi, kui oleks olnud lennukeel, siis oleks elusid olnud võimalik äh, päästa. isegi enne Venemaa sekkumist Süüria lennuvägi ründas opositsiooni positsioone, äh, pagaritöökodasid, haiglaid ja nii edasi nii et siin oleks võimalik tõesti kaitsta inimesi. aga probleemiks, siin oli pigem kaks probleemi sellise sekkumise puhul. esiteks, poliitiline keskkond opositsiooni käesolevates piirkondades, opositsioon muutus killustatumaks, see ei olnud üllatav, võttes arvesse äh, lahkhelisid ja seda, kuivõrd öö, äh, tugevalt neid piirkondi rünnati, aga lennukeelustsoonide kehtestamine oleks taganud teatud humanitaarabi ja oleks võimalikuks muutnud teatud piirkondades poliitilise protsessi. mina olen alati olnud skeptiline selle suhtes, ma arvan, et me poleks kunagi suutnud Süüria sõda ära hoida. Iraagist nägime, et teiste riikide lah-, probleemide lahendamine on väga keerukas, eriti Ameerika Ühendriikidel aga teatud piirkondades oli selline võimalus olemas. kas äh, see oleks toiminud, kuidas oleks sõja, mm, sõda, sõjakulgu mõjutanud, ma ei tea, seda teed kahjuks ei valitud, aga me teame, et see poliitika, mida me jälgisime, ja siin pean silmas Washingtoni ja president Obama poliitikat, see viis praeguse olukorrani. Ameerika Ühendriikidel on siin oma vastutus ja mitte ainult humanitaarolukorra tõsiduse tõttu, vaid ka selles, kuidas Al-Qaeda on laienenud ja kuidas ISIS äh, nii suure võimuenda kätte sai. aga algusest peale kõikides Süürias piirkondades, siin räägin Ameerika seisukohalt, oli terroristlikke organisatsioone igas äh, regioonis, alates konflikti algusest peale. nii et äh, lõpptulemusena on tekkinud äh, must auk, varisõda, kodusõda, mis on toonud kaasa Süüria rahva jaoks täieliku hävingu. Ameerika Ühendriigid, riikide suhted Euroopaga on ka selle all kannatanud, kurdide roll üks peamisi kriitikaid siin äh, USA poliitika aadressil on olnud see, et me oleme toetanud Süüria demokraatlike jõud ja Süürias, seda me oleme teinud mitmetel põhjustel. me oleme liidus Türgiga, Türgi on NATO liige. ja tegemist on meie jaoks väga olulise võimalusega selles piirkonnas, kui me räägime demokraatlikest võimu, jõududest ja Kurdistani tööparteist, siis olgugi, et me oleme toetanud Süüria demokraatlikke jõude Türgi soovide vasta, vastaselt, siis võib tekkida kartus, et kui me toetame edasi kurdi, kurde, siis sellega läheb äh, meile kaduma Türgi toetus ja Türgi toetaks Venemaad. mis puudutab poliitilisi aspekte, siis see on jälle keerukas kurdi rahvas on üks rahvas, aga nad on poliitiliselt lõhenenud ja killustatud, nagu te teate. kõige keerukam probleem siin Läänemaailmaga suheldes on ideoloogiline probleem. meie poliitilise, poliitiline koostöö võib olla tõesti piiratud. paljud süürlased äh, tunnevad samamoodi ja nad äh, toetavad ka demokraatlikke jõude. Assadi juurde veel tagasi tulles, nagu teisedki Äh, reageerib siin äh, piitsa prääniku meetodile. ma ei tea, kas see muutub, aga meie enamasti ikkagi kas äh, anname ainult piitsa või ainult präänikuid. ega see kuhugi ei vii, aga üks hea tulemus praegu on see, et võib-olla praegune administratsioon suudab seda teha, suudab ära kasutada kõiki vahendeid, mis meil on olemas. aga me peame vaatama. president on üldise poliitika välja töötanud, Süüria poliitika äh, tuleb, Iraani oma on olemas ja vaatame, kuidas siis edasi liigume. aga me jõuame uude faasi. vaatame, kuidas Iraan ja see, siia haakub ja kuidas Iraani tegevus Süürias samuti. ja Obama punane joon. mitmed otsused on viinud praegu sellise olukorrani juba kaua enne punast joont suvel kaks tuhat kaksteist otsustati mitte organiseerida ja relvastada Süüria opositsiooni, Vaba Süüria armeed, aga lubati meie regionaalsetel liitlastel seda teha ilma meieta. me lahkusime siis sealt, aga siis tulime tagasi, me nägime, et lõpptulemusena Süüria opositsioon tegelikult killustas enamgi rohkem, raha jaotati erinevate jõudude vahel ning osa neist vahenditest läks ka nende kätte, keda peetakse Euroopas ekstremistideks me oleksime pidanud seda ootama, sellepärast et tegelikult selles regioonis suhtutakse neisse grupeeringutesse erinevalt meist. samaaegselt siis otsustati selles punases joones ära ja see oli halb otsus, sellepärast et kiirelt pärast seda augustis kaks tuhat kaksteist Assaadi režiim vastavalt meie luureandmetele kuid see sai ka tõestamist. hakati keemiarelvi kasutama vähesel määral, vaatamaks, kas me suudame seda avastada. märtsiks kaks tuhat kolmteist Obama administratsiooni esindaja ütles, et nüüd on punasest joonest üle astutud miks ei valmistatud Ameerika avalikkus paremini selleks ette, ma ei tea. võib-olla lihtsalt seotud sellega, kas kasutada sõjalisi juhendeid või mitte. Äh, osad arvavad, et Ameerika Ühendriigid olid Iraaniga läbirääkimistes äh, kaasatud, aga ma tean, et selle punase joone mittekehtestamine tegelikult muutis meie jaoks võimatuks äh, sõja kulgemise mõjutamise. ja näitas paljudele teile ja ka tegelikult mujal, et, et me ei olnud suutelised tegutsema ja see ma-, läks meile kalliks maksma. ootamatult. alles Trumpi ajal äh, kehtestati see punase joone otsus ja ma usun seda seetõttu, et kui te olete president ja te näete, mis on faktid, siis selline olukord äh, muidugi ärritab ning see viis ka äh, sõjalise rünnakuni. Te näete, nüüd on see punane joon kehtestatud Eh, kuidas see on mõjutanud keemiarelvade kasutamist, ma ei tea, me poleks kunagi suutnud ära hoida seda eh, sõda, aga me oleksime saanud mõjutada tulemusi ja kahjuks eh, lasime me käest palju võimalusi selle tegemiseks. aitäh, rohkem kommentaare pole, suur tänu, Andrew Table, täna siia tulemast ja meile infot andmast tegemist oli väga väärtusliku arvamuste vahetusega, te olete üks juhtivaid Süüria eksperte, nii et soovime teile palju edu ka tulevases töös. kallid kolleegid, teen ettepaneku, et peatame nüüd koosoleku kuni veerand viieni ehk siis viieteistkümneks minutiks ja siis alustame kohe hääletusega ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise kohta. kohtume viieteist minuti pärast.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 kallid kolleegid, daamid ja härrad, kallid kolleegid, daamid ja härrad, läheme edasi päevakorrapunktiga number seitse. kui te võiksite nüüd kõik istet võtta. ja need, kes ei soovi meie koosolekul osaleda, võiksid siit saalist lahkuda päevakorrapunkt number seitse, aastaaruanne ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamise kohta. raportöör ei soovi midagi öelda, nii et me võiksime kohe asuda hääletama. härra Nart, palun. aitäh, mul on üks suuline muudatusettepanek see puudutab punkti kakssada üheksakümmend neli, ma selgitaksin seda. Kolumbial ei ole mitte ainult vaja toetust rahuprotsessi jaoks, vaid FARC ja ka FARC-i finantsvahendid tuleb suunata ohvrite abistamisele tuleb võidelda narkootikumide leviku vastu tegemist on Kolumbia ajaloo musta peatükiga ning äh, FARC äh, tuleb äh, laiali saata, ilma et ühiskonda ohustataks, nii et väga tähtis on toetada rahuprotsessi Kolumbias, stabiliseerida kogu piirkonda ja seetõttu kõik FARC-i finantsvahendid, ka narkokaubandusest saadud vahendid tuleb suunata ohvrite abistamisele ning peale selle tuleb ka tolliametnikke teavitada narkokanalite ka-, äh, narkokanalitest selleks, et võidelda narkokaubanduse vastu. see oli minu suuline muudatusettepanek. mulle meeldivad üllatused, ütleb esimees. aga ma üritan nüüd sellest parimat võtta. vabandan aga ma rääkisin härra Nardiga ja tema esialgne muudatusettepanek. sellest ma toetasin seda lauset, kus räägiti rahuprotsessi toetamisest, mis on väga tähtis Kolumbia tuleviku jaoks ja piirkonna stabiliseerimise jaoks. seda osa ma toetasin ja samuti oli mul võimalik toetada ka seda, et Euroopa Liit, parlament nõuab, et kõik FARC-i vahendid sa-, kaasa arvatud ka narkokaubandusest saadud vahendid äh, tuleb suunata ohvrite abistamiseks. ja seda osa toetasin ka, isegi kui see menetlus sellisel kujul mulle ei meeldi. kas olete sellega nõus ja see lisataks siis kompromissettepanekule kolmteist A aitäh mõistva suhtumise eest, sotsiaaldemokraadid, ECR, liberaalid ka. hästi. siis läheme edasi ja asume hääletama. kompromissettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaks, kes poolt, vastu, er-, erapooletu, vastu võetud järgmiseks kolmkümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime soojenduseks. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, kaheksa vastu. kompromissettepanek kolm, kes poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek viis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend viis, kahes osas. esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. soovite kontrollida? hästi, esimene osa, hääletus on alanud ja lõppes, tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek sada kolmteist, kes poolt? vastu? erapooletu? kontrollime. hääletus algas ja lõppes tagasi lükatud. seitse, kompromiss seitse, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek seitse A, ja suuline muudatusettepanek number üks. kes poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud. hästi. järgmiseks muudatusettepanek sada kolmkümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletu. vastu võetud. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, sada nelikümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud kompromiss kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks kompromissettepanek kümme, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolmteist poolt. üks hetk, vabandust, jah, eksisin. kakssada kakskümmend kaks proua Vautmans, kes poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. soovite kontrollida? hästi, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. kakssada kakskümmend neli. proua Lösing, kes poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. soovite kontrollida? kakssada kakskümmend seitse elektrooniline kontroll algas. It's closed. oi, vastu võetud kompromissettepanek kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks kakssada nelikümmend kaks proua Vautmansilt, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, kakssada nelikümmend kaks, hääletus algas ja lõppes tagasi lükatud. edasi kolmteist A koos, kolmteist A koos suulise muudatusettepanekuga. kes poolt? vastu? erapooletu? vastu võetud kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neliteist A poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kuuskümmend neli Messerich poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada kuuskümmend kuus langeb ära. kakssada kuuskümmend kaks Kristjan Preda poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek seitseteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek kakssada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud edasi kolmsada kolmkümmend kuus proua Lösingult poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmsada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmsada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime Ko kompromiss kakskümmend üks, hääletus algas. Okay. hääletus lõppes. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud edasi kolmsada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nüüd viited, üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. tahate kontrollida? hästi. kaks, kaks, hääletus algas kolm kolleegi puudu, kaks, üks hääl ikka puudu. hääletus lõppes. tagasi lükatud. hästi. ja nüüd neljas muudatusettepanek poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek kakskümmend võeti vastu, sellepärast me eelarvekomisjoni soovitusi ei pea hääletama ja läheme kohe raporti eelnõu juurde muudetud kujul, elektrooniliselt hääletus algas. ühe kolleegi hääl on puudu. hääletus lõppes, vastu võetud järgmiseks. ja palun, proua Lösing. oma fraktsiooni nimel oleme koostanud vähemusraporti ja saatnud selle juba sekretäriaadile. aitäh, proua Lösing. ja nüüd päevakorrapunkt number kaheksa, aastaaruanne ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika rakendamise kohta. raportööriks Michael Kaaler, kas soovite midagi öelda? ei siis asume kohe hääletama. kompromissettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kompromissettepanek kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, kahes osas, kolmes osas, esimene osa, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kolmas osa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. järgmiseks kolmkümmend seitse, proua Lösingult poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend kaheksa, kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend üheksa, härra Pitsulalt poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks nelikümmend üheksa, Kaaver poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viiskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi kuuskümmend kolm kahes osas. esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kui see on vastu võetud, siis edasi suuline muudatusettepanek number kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. suuline muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletu tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada üks ja sada kolm, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada neliteist kahes osas esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. sada neliteist, teine osa, elektrooniline kontroll. hääletus algas ja lõppes nüüd ka kohe. tagasi lükatud. sada viisteist, kes poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. sada kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada seitseteist poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. sada seitseteist, elektrooniline kontroll algas. ja lõppes. tagasi lükatud. sada kaheksateist, kes poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. sada üheksateist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kompromiss kümme poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. edasi sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kaheksakümmend kolm langeb ära, sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada nel-, komprom-, sada nelikümmend üks ja sada nelikümmend kaks, muudatusettepanekud sada nelikümmend üks ja sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu vastu võetud sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada viiskümmend neli kuni sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaheksa kuni sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromiss kolmteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada kaheksakümmend neli ja sada kaheksakümmend viis poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. sada üheksakümmend üheksa ja kakssada, kes poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kakssada üks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kaks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kakssada neli poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kakssada kolm poolt, vastu erapooletu. kakssada kolm, kontrollime hääletus algas ja lõppes. vastu võetud. kakssada viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kuus kuni kakssada seitse, kakssada kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud järgmiseks kakssada üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kakskümmend poolt, vas-, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakssada kakskümmend neli kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, järgmiseks kakssada kolmkümmend viis poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kaks, kolm, üheksa. kaks, kolm, üheksa langeb ära, kahju küll, see oli väga tähtis muudatusettepanek, kakssada nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada nelikümmend üks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kakssada nelikümmend kaks poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kakssada nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kakssada nelikümmend neli poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kakssada nelikümmend viis poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kakssada nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kakssada nelikümmend üheksa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakssada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek seitseteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, kakssada kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kakssada, kompromiss kaheksateist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. järgmiseks kakssada seitsekümmend üheksa. härra Paetilt, poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kakssada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromissettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakssada kaheksakümmend kuus poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja edasi läheme viidete juurde, üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viis poolt, vastu, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitse poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja suuline muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd, nagu siit näha, hääletus raporti eelnõule muudetud kujul, elektrooniliselt hääletus algas The vote is closed. hääletus lõppes ja see on vastu võetud, palju õnne raportöörile. Frau Lösing, bitte. Frau Lösing minu fraktsioon on jällegi koostanud vähemuse äh, raporti ja saatnud selle sekretäriaadile suur tänu, proua Lösing ja nüüd päevakorrapunkt number üheksa, stabiilsuse ja rahu edendamise rahastamisvahendi loomine. kõigepealt annan sõna raportöörile Arnaud Danjale selleks, et ta annaks meile lühidalt teada oma seisukohast selle kokkuleppe kohta, mis institutsioonide vahelisel kokkuleppel saavutati ja need olid väga toredad no,. tänan, esimees. meil oli kaks nõuet kolmepoolsetel kõnelustel läbi rääkides, need neist, neist me suutsime kinni pidada ja kahes punktis saavutasime, mida soovisime, mis olid meie jaoks eriti olulised. parlamendi positsiooni tunnustati iseäranis ühisdeklaratsiooniga, mis tek-, miks lisatakse tekstile komisjon, nõukogu, parlament ja mis puudutab siis äh, seda, et ei kasutata koostöö ja arengu instrumenti selleks, et rahastada äh, CBSD tegevust. nii et me saavutasime siis selle, mida me soovisime, esi, see, mis oli meie esialgne soov ja ma olen väga rahul sellega ja ma tänan fraktsiooni usalduse eest. Thank you, Anu, and I would like to thank you for suur tänu, Arno, ja suur tänu suurepärase töö eest. raportöörina see oli üsnagi keerukas teema, kuid meie läbirääkimised olid suurepärased iseäranis nõukoguga. ja seepärast saamegi asuda hääletuse juurde. keegi rohkem sõna ei soovi. üks hääletus ja see on alanud 36 out of 36 present. kolmekümmend, kolmkümmend kuus hääletas, kolmkümmend kuus oli kohal ja nüüd see on lõppenud. vastu võetud kakskümmend seitse häält poolt ja seitse vastu. täiskogu hääletus toimub kahekümne üheksandal, kolmekümnendal novembril, sellele järgneb nõukogu hääletus detsembris, allakirjutamine ja avaldamine teatajas jaanuaris. sellega oleme kümnenda punkti juurde jõudnud, muud küsimused, muid küsimusi ei ole. järgmine koosolek toimub kolmeteistkümnendal novembril kell üheksateist kolmkümmend Strasbourgis. istung on lõppenud, toredat õhtut kõigile!